edendamiseks Ernest Magali raport Erasmus pluss ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja koolituses. kõigepealt saab sõna neljaks minutiks raportöör, palun. see raport on äh, äh, kultuurikomisjoni algatusraportist alguse saanud äh, ja äh, loomulikult on Tööhõivekomisjon seda äh, raportit samuti täiendanud ja seda väga positiivselt. mida siin raportis siis käsitletakse, me tahame välja pakkuda lahendusi, positiivseid lahendusi. haridus, äh, kutseõpe, see kõik on midagi, mis seondub tööturuga ja tööturu probleemidega, mis meil Euroopa Liidus on vaja lahendada meil on äh, vaja saavutada need eesmärgid, mis Euroopa Liit on endale võtnud Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, strateegiast, näeb, et praegu me kaldume nendest eesmärkidest üha rohkem kõrvale ning me üritame äh, praegu reformida Erasmus pluss programmi, mis on iseäranis mõeldud just nimelt kutseõppele ja koolitusele. Rap-, raportis juhitakse tähelepanu nendele takistustele, eh, mis ei lase Erasmus plussil piisavalt seda eesmärki täita. Eh, siin räägitakse vajalikest reformidest ja eh, kohandumistest, mis on vajalikud selleks, et Erasmus pluss hakkaks toimima edukalt. niisiis, kas mobiilsus tähendab töövõimelisust? kui me austame standardeid, kui me peame kinni kriteeriumitest, siis ma olen kindel, et niimoodi me võidame. ja seetõttu parlament pöördubki komisjoni ja liikmesriikide poole mõnede konkreetsete nõudmistega, need nõudmised on üsna pakilised. me diagnoosime mm, probleemi olemust, samuti vaatame, millised vahendid meie käsutuses on. me peame parandama mobiilsusvõimalusi ja selleks mm, tuleb luua selline võrdlusraamistik, mis on tõesti euroopalik, mis pakub tõelisi võimalusi. me peame kasutusele võtma Erasmus programmi täiendavad meetmed nagu sotsiaalprogrammid, Euroopa Sotsiaalfondi pakutavad vahendid ning loomulikult peame eraldama rohkem vahendeid selleks, et tulla toime nende Äh, probleemidega ja meil on vaja ka selliseid programme, mis aitab äh, probleeme lahendada, me peame alustama näiteks lingvistiliste barjääride kõrvaldamisest. Äh, samuti on meile vaja oma õpilasi paremini suunata. samuti on olulised vahendajad, kes peavad pakkuma välja uusi juhtimismudeleid Eh, selleks, et Erasmus pluss programmil oleks suurem potentsiaal. Eh, ja loomulikult peame paika panema need asutused regionaalsel tasandil ja muudel tasanditel, kes selle kõigega tegelevad eh, õppeasutused ning ettevõtted peavad tegutsema ühiselt ning me peame tagama selle, et õpilased omastaksid nii teadmised kui ka kutsealased Äh, oskused ja selle kõigega tuleb tegeleda just nimelt nüüd ja seetõttu äh, peaksime mõtlema äh, ka kutseõppe institutsiooni loomisele Euro-, instituudi loomisele Euroopas, nagu ka raportis öeldakse. me peame samuti võimaldama õpetajate mobiilsust, sest õpetajad on olulised, et kogu see programm oleks edukas. parlamendi selge seisukoht on, et et äh, kutseõppel peab olema Erasmuse programmis vääriline koht. kõnelejale öeldakse, et ta peab hakkama lõpetama. niisiis, see kõik peaks olema lülitatud Erasmus, aitäh ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni. ma olen äh, saanud arvukad sõnavõtusoome, annan Äh, annan kahte, kahele inimesele äh, Rahvaparteist ja Sotsiaaldemokraatide ridadest sõna ja teistest fraktsioonidest ühele inimesele ja alustame proua Potškuriga, kes saab sõna üheks minutiks, palun. Äh, aitäh, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. see töö on olnud tõesti äärmiselt kvaliteetne. mobiilsus on äärmiselt oluline noorte inimeste sotsiaalse kaasatuse kontekstis, selles kontekstis, et nad muutuksid tööturul konkurentsivõimelisteks. Äh, see on osaks kvaliteetsest haridusest ning inimeste töövõime toetamisest äh, mitteametlik ja mitteõpe äh, on samuti väga oluline hariduse osa, samuti elukestev õpe. see kõik on vajalik selleks, et toime tulla Äh, selliste probleemidega nagu tööpuudus või varane koolist lahkumine. Erasmus pluss on olnud edukas programm, aga selle programmi kõiki pro võimalusi ei ole täiel määral ära kasutatud. Äh, sellist mobiilsust tuleb kutseõppes stimuleerida, äh, sellepärast et see tõesti suurendab inimeste töö saamise võimalusi, nagu näitavad tööturu uuringud meil on vaja rohkem sünergiat hariduse ja tööturu vahel. aitäh, järgmisena saab sõna proua Tantšila üheks minutiks. aitäh, president. haridus on ja peab jääma iga Euroopa kodaniku põhiõiguseks, sõltumata sellest, kust see inimene pärit on ei tohi olla mingeid piiranguid või takistusi Äh, osalemas sellistes programmides, mis võimaldavad inimestel parandada oma konkurentsivõimet tööturul. Erasmus pluss on väga oluline mobiilsusprogramm ning liikmesriigid koos äh, äh, töötajatega peavad tagama selle, et kõikidel on võrdne juurdepääs Erasmus plussi võimalustele, kõikidel inimestel peab olema see võimalus. me peame samuti austama soolist põhim-, võrdõiguslikkuse põhimõtet ning annama juurde, andma juurdepääsu siis tõesti kõigile programmidele, sealhulgas ka tehnilistele programmidele. liikmesriigid peaksid kooskõlastama jõupingutusi selleks, et vähendama keelelisi ja kultuurilisi barjääre, et meil oleks noorte ja õpetajate jaoks paremini toimiv liikuvuse programm, programm selleks, et nad saaksid oma teadmisi võimalikult hästi edasi anda. aitäh! ja nüüd saab sõna ah,. Teie, härra Marjas, saate nüüd sõna, ma just andsin teile sõna, ütleb proua Lunatšek. suur aitäh, president. jaanuarist kaks tuhat neliteist on Erasmus pluss programm olnud uueks haridusprogrammiks, mis on, millel on üsna suur eelarve ning kahe tuhande kahekümnenda aastani pakub see võimalusi neljale miljonile õpilasele Euroopa Liidus Äh, parandab nende võimalust saada töökohti, aga äh, sotsiaalne ja majanduslik reaalsus äh, nõuab, et seda programmi kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vajadustele, iseni ne,, iseäranis nende riikide vajadusteni, kus on tohutu suur tööpuudus ja Kreeka on siin väga hea näide, meil on nelikümmend kaks protsenti tööpuudus ja nelikümmend kaheksa protsenti noorte hulgas nii et, et meil on tõesti vaja selliseid äh, programme kohandada sellistele erakorralistele oludele, mis on Kreekas näiteks äh, säästupoliitika tagajärjeks. teisisõnu, nendele riikidele, kus tööpuudus on väga suur, tuleks eraldada rohkem raha, see on hädavajalik. ja, ja nüüd äh, proua Jimenez Barat aitäh, president, kallid kolleegid meie kultuurikomisjonis loomulikult suhtusime väga eh, positiivselt härra Maragalli raportisse. Eh, ta on esitanud muudatusettepaneku, mille meie lükkasime tagasi. nõutakse, et eh, et selle programmi muudatused tuleks tõlkida keeltesse, milles äh, toimib meie haridussüsteem, sest muidu ei oleks mõeldav, et kodanikud Erasmus plussist kasu saavad. ma soovin, et raportöör, ma arvan, et raportöör soovib, sooviks siiski vahendeid eraldada millegi muu jaoks. Erasmus sündis selleks, et õpilased puuduksid kokku teiste kultuuridega ja õpiksid teiste keeli ja ei jääks omaenda keele vangiks. ja nüüd proua Adinolfi, palun. aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid selles raportis on positiivseid aspekte, aga see põrkub üsna arale sõnastusele, kui kõneldakse nendest vahenditest, mida Euroopa on kasutanud selleks, et võrrelda sellise nuhtlusega nagu noorte tööpuudus, iseäranis Euroopa lõunaosas. Need, eh, seal on tööpuudus endiselt lubamatult kõrge. samuti suurenevad üha rohkem erinevused sotsiaalmajandusliku kaitse ja õiguste vahel Euroopa Liidu sees. väga paljud inimesed äh, lähevad koolist liiga vara ära ning äh, see koht on raportis natukene nõrk, ma arvan, et me peame hoolitsema selle eest, et inimõigused ja sealhulgas ka selline põhiõigus nagu õigus haridusele oleks palju paremini kaitstud, me peame hoolitsema selle eest, et me ei kehtesta, keskenduks ainult äh, säästumeetmetele, me oleme näinud, äh, mis sellega kaasneb, me peame aru saama, et mõned vahendid äh, nagu noorsootagatis ei ole aidanud saavutada seda eesmärki, mida loodeti ja härra Maragall tahab esitada, teil on ka sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? ei, ma ei taha esitada sinise kaardi küsimust, vastaksin lihtsalt sellele, mida proua Jimenez ütles. hästi, see asi on siis selge, ütleb proua Lunatsek, jätkame vaba mikrofoni vooru. ja Dominic Pilt saab järgmisena sõna üheks minutiks. aitäh, lugupeetud president, see rap-, raport, mis puudutab Erasmus plussi, on rahulduspakkuv ning mul on väga hea meel, et kolleegid võtsid vastu need realistlikud ettepanekud, mida ma üritasin komisjonis teha nimelt, et tuleks tugineda kaubanduskodadele, käsitöökodadele, selle pära-, selleks, et väärtustada kutseõpet. mul on siiski ka mõningad reservatsioonid. ma ei ole kindel, et ainus viis mobiil, et mobiilsus lahendaks noorte töö, tööpuuduse probleemi. ma arvan, et eelnevalt on vaja rakendada mitmeid muid meetmeid meet tuleb äh, õpingud viia vastavuse tööturu vajadustega, anda kutsesuunitlust ja tahaksin meelde tuletada, et komisjoni ja nõukogu viimane raport äh, mis puudutab äh, strateegilist raamistikku OECD riikide kakskümmend kaks protsenti nendest inimestest, kes olid viieteist aasta vanased nooremad, neil oli probleeme matemaatika ja lugemisega sellised programmid nagu Erasmus pluss äh, on seotud valitsustevahelise koostööga selleks, et need programmid oleksid tõhusad ja intelligentsed. Äh, äh, tuleks meeles pidada, et haridus on liikmesriikide pädevuses ja kõneleja katkestatakse ja öeldakse, et tema kõneaeg on läbi. ja nüüd saab sõna proua Šoidrova üheks minutiks, aitäh. aitäh aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid. ma arvan, et me oleme üksmeelel selles osas, et Erasmus pluss aitab kaasa meie ühiste eesmärkide saavutamisele, tööpuuduse vähendamine, vaesuse vähendamine ja kõikide lastele kvaliteetse hariduse tagamise. see raport on konstruktiivselt kriitiline, see tähendab, et juhime seal tähelepanu äh, ka konkreetsetele programmidele ja prioriteetidele. Äh, härra äh, volinik, kindlasti on hea hariduse keskmes õpetaja ja samuti õpilaste motivatsioon ja seetõttu peavad need kutseõppeprogrammid olema tõesti praktikale orienteeritud. võõrkeelte oskus on samuti olulik ja administratiivsete teadmiste olemasolu, aitäh. ja eh, kuna mul on siin nimekirjas natukene asjad segi läinud, eh, siis annan eh, veel täiendavalt mõnedele inimestele sõna ja nüüd siis proua Julie Ward üheks minutiks aitäh, lugupeetud president. mul on väga hea meel eh, selle raporti üle, eh, sellepärast et eh, väga palju minu tööst mis eelnes poliitikale, oli seotud just nimelt noorte inimestega ja tahtsin edendada just nimelt sellist lähenemist Eh, tegin koostööd selliste noorte inimestega, kellel ei olnud võimalik saada ametlikku haridust, ülikooliharidust mm, ja tahaksin rääkida ühe loo, mis minu arvates on oluline. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta suvel eh, eh, kohtusin mõnede noorte inimestega Ühendkuningriigist, Ukrainast ja Venemaalt ja Rumeeniast. kõik need inimesed veetsid siis samas ruuma, ruumis paigas kaks nädalat ja suhtlesid üksteisega äh, selle programmi raames. see oli aeg, kus Ukraina ja Venemaa sõdi, sõdisid ja need noored inimesed, kes õppisid koos, nemad ei olnud sõjajalal, nad elasid omavahel rahus, õppisid üksteisel ja ma arvan, et sellised programmid näitavad, kuidas me saaksime ühiselt kõrvuti paremini koos elada. aitäh! ja nüüd proua Tomašitš üheks minutiks. aitäh! Erasmus pluss on väga oluline programm, sest see annab kodanikele, kes otsivad paremaid võimalusi tööd leida, võimaluse õppida äh, teises keskkonnas, äh, omandada teadmisi äh, äritavade kohta, õppida võõrkeeli ja olla niimoodi konkurentsivõimelisem rahvusvahelisel turul. Nende võimalused ei ole enam kohaliku turuga piiratud. see programm peaks olema kättesaadavam, me peame parandama eh, kooskõla erinevate eh, koolitussüsteemide vahel me peaksime äh, tagama juurdepääsu sellele programmile kõigile, kõigile kodanikele, aga me ei tohiks koormata seda programmi ideoloogiliste elementidega. me ei tohi diskrimineerida vähemusi, sellepärast et see hävitaks selle programmi olemuse, aitäh. ja nüüd saab sõna volinik Navratitš. aitäh, president, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud aga proua Lunatšek ütleb, et ma olen ühe kõneleja ära unustanud, palun vabandust. härra Jakovtšits on see, kes saab ka veel sõna. aitäh, proua president. tahaksin rõhutada, et Erasmus pluss on üks suurepäraseid programme, mis Euroopa Liidul on. sõltumata sellest, et Äh, me oleme kuulnud, et selle programmi ellurakendamisega mõningates sektorites on probleeme. see programm on aidanud noortel inimestel omandada uusi oskusi, aga mina tahaksin rõhutada, et me vajame rohkem äh, programmide omavahelist kooskõla. me peaksime koolitama õpetajaid, ja need üksikasjad peaksid olema lülitatud ka programmi, aga erinevalt eelnevast sõnavõtjast leian ma, et see osa programmist, mis puudutab vähemusi Euroopas, on äärmiselt oluline selleks, et edendada Euroopa identiteedi kujunemist. Euroopa identiteet on olemas, soovime seda või mitte. aitäh! aitäh! ja nüüd saab tõepoolest sõna volinik Navratitš. aitäh, president, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud. komisjon tervitab raportit Erasmus plussi ja teiste vahendite kohta, mis võimaldavad edendada mobiilsust ja elukestvat õpet. tahaksin tänada raportööri härra Maragali tehtud töö eest. ma jagan täiel määral seisukohta, mis raportis on, et Äh, õppe- ja koolitustoetused, mida Erasmus pluss äh, annab, annavad, aitavad inimestel saada kõrgetasemelist haridust, parandada nende töö või leidmise võimalusi ja kodanikuoskusi. Äh, paljude õpilaste jaoks on Erasmus pluss nende jaoks tihti esimene võimalus lahkuda oma kodumaalt ning puutuda kokku hoopis teistsuguse reaalsusega. härra Maragali raport Äh, analüüsib väga põhjalikult nii selle programmi äh, häid külgi kui ka väljakutseid. Neid häid külgi on palju, äh, praktikandid ja õpipoisid, kui nad lähevad välismaale, siis nad omavad, omandavad uusi kutsealaseid oskusi, mis annavad, aitavad kaasa nende väljaõppe parandamisele kodus Nad parandavad oma motivatsiooni ja enesekindlust, muutuvad mitmekesisemaks, kohanemisvõimelisemaks, nende keeleoskused ja suhtlemisoskused ning kultuuridevahelise suhtlemise oskused parandavad. kõik need oskused, mida nad välismaal omandavad, annavad neile eeliseid tööturul väljakutsed, äh, vähene juurdepääs mobiilsusprogrammidele, rahaliste vahendite puudus, keelelised ja kultuurilised Äh, barjäärid, äh, äh, oskuste keerukas tunnustamine, juriidilised takistused. komisjon on kõikidest nendest väljakutsetest teadlik ja üritan reageerida mõningatele nendest praegu komisjon on juba loonud logistilise ja organisatsioonilise raamistiku, mis üritab saavutada seda, et mobiilsus on tõesti väga hea kõigi osaliste jaoks Erasmus plussi mobiilsusharta parandab äh, äh, teatud organisatsioonide mobiilsust läbi selle harta äh, me toetame kõrgekvaliteedilisi mobiilsusalgatusi ja innovatsioonistrateegiaid. koolide võrgud on need, mis on selle hartaga seotud neil on äh, sidemed ka kohaliku tööturuga ja äh, niimoodi on võimalik leida äh, ettevõtteid, mis praktikaks paremini sobivad. meil on ka väga palju häid vahendajaid nagu kaubanduskojad, kutseliidud, kohalikud omavalitsused. me peame parandama logis-, logistikat mis puudutab erivajadustega inimesi, siis komisjon on alati pidanud prioriteediks eh, seda, et ka nemad saaksid programmis osaleda. täiendavad vahendid on eraldatud siis nendele inimestele, kellel on erivajadused ja need vahendid puudutavad siis nende erivajadustega seonduvaid kulusid välismaal viibimise ajal lihtsustatud juurdepääs Erasmus plussi IT-vahendeid kogu aeg kohaldatakse, et nad tuleksid taotlejate vajadustega korda ja kõigepealt oleme lihtsustanud taotluste esitamise menetlust. oleme teinud koostööd liikmesriikide asutustega, kes haldavad Erasmus plussi liikmesriikide tasandil eh, selleks, et eh, IT-vahendeid vaja, kasutajate vajadustele kohandada komisjon teeb ka väga tihedat koostööd liikmesriikide asutustega Äh, tagamaks nende programmide maksimaalset nähtavust, erinevad reklaamiüritused ja sotsiaalmeediakampaaniad nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil on läbi viidud, äh, nagu näiteks Women in Business kampaania, mille eesmärk on äh, suurendada nende ettevõtete osa, kes osalevad koolitusprogrammides ja lõpetuseks keelealane ettevalmistus. Äh, vastuvõtva riigi keele äh, oskamine on väga äh, oluliseks edufaktoriks iseäranis nende noorte inimeste jaoks, kelle võõrkeele oskus on tihtipeale piiratud. see programm aitab neil keelebarjääridest üle saada, pakkudes keeleoskuse hindamise vahendeid, online keelekursuseid ja muid ettevalmistuskursuseid. Euroopa Parlament aitab samuti kaasa selle mobiilsuse parandamisele. konkreetsemalt eh, nii härra Maragalli kui ka härra Artüi pilootprojektid eh, aitavad jagu saada nendest takistustest, mis on, on ja aitavad välismaal praktikakohti leida. see on kooskõlas meie poliitiliste prioriteetidega parandada tööpõhist õppimist ja anda noortele paremad väljavaated tööturul. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et ma hindan väga Euroopa Parlamendi pühendumist eh, parandada mobiilsuse kvaliteeti ja eh, praktikakohtade arvu. komisjon tegutseb samas suunas ning eh, jään ootama meie viljakat koostööd selles valdkonnas, aitäh! aitäh, härra volinik!